Muito boa tarde. São. tere õhtust. jätkame istungjärguga. ma tahaksin teile teatavaks teha, millised on olnud hääletuse tulemused ja homme, üheksateistkümnendal juunil on meil teised hääletusajad, nagu tekstis välja on toodud. arvestades muudatusettepanekute arvu ja arvestades ka sellega, et on väga palju osade kaupa hääletusi, on see vajalik. see on siis minu teadaanne. homme löön siis hääletusvoorud lahku aga kõik see teave on olemas juba Euroopa Parlamendi kodulehel. ja mis puudutab nüüd esmatähtsat infot, ja siis ajakohastatud päevakord ka avaldatakse, eeldan, et keegi vastu ei ole, muudatusettepanekud on heaks kiidetud, homme on meil kolm hääletusvooru ja nüüd läheme edasi teise hääletusvooru tulemuste juurde. teine hääletusvoor, mis toimus täna. tulemused on järgmised. kõigepealt pangandusliit. lõige kolm vastu võetud lõige neli, vast-, esimene osa vastu võetud. lõike neli, teine osa vastu võetud. lõige viis, esimene osa vastu võetud. lõige viis, teine osa vastu võetud lõige viis, kolmas osa vastu võetud. nüüd lõige, lõige seitse, artikkel seitse lõige kümme vastu võetud, muudatusettepanek üksteist pärast üheksandat artiklit vastu võetud artikkel kümme, esimene osa vastu võetud. artikkel kümme, teine osa vastu võetud. artikkel kümme, kolmas osa vastu võetud. artikkel üksteist, esimene osa vastu võetud. artikkel üksteist, teine osa vastu võetud. artikkel kolmteist, viies lõige esimene osa vastu võetud. viies lõige, see teine osa tagasi lükatud artikkel neliteist, teine lõige tagasi lükatud. nüüd lõik, artikkel neliteist, esimene osa vastu võetud. artikkel neliteist, teine osa vastu võetud. artikkel viisteist, esimene osa vastu võetud. artikkel viisteist, teine osa vastu võetud. artikkel kaheksateist, esimene osa vastu võetud. artikkel kaheksateist, teine osa vastu võetud. artikkel kaheksateist, kolmas osa vastu võetud. artikkel kaheksateist, neljas osa vastu võetud nüüd edasi. artikkel kakskümmend üks, kuues muudatusettepanek tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend üks, esimene osa vastu võetud. artikkel kolmkümmend üks, teine osa vastu võetud. artikkel kolmkümmend kolm kolmas muudatusettepanek tagasi lükatud. artikkel kolmkümmend kuus, seitsmes muudatusettepanek tagasi lükatud. artikkel nelikümmend üks, muudatusettepanek kaksteist vastu võetud. siis artikkel nelikümmend üks, esimene osa langeb ära edasi artikkel nelikümmend üks teine osa ka langeb ära, nüüd artikkel nelikümmend neli vastu võetud. kaheksas muudatusettepanek artiklile nelikümmend üheksa tagasi lükatud. artikkel viiskümmend tagasi lükatud artikkel viiskümmend üks, esimene osa vastu võetud. teine osa ka vastu võetud. ja kolmas osa ka vastu võetud. nüüd artikkel viiskümmend kaks vastu võetud. artikkel viiskümmend kolm vastu võetud artikkel viiskümmend kuus, neljas muudatusettepanek tagasi lükatud. põhjendus punkt C üheksas muudatusettepanek vastu võetud. ja esimene muudatusettepanek pärast põhjenduspunkti H tagasi lükatud Need olid siis hääletustulemused pangandusliidu osas. Lähme edasi. järgmise teema juurde. kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarvemenetluse suunised, kolmas jagu tulemused on juba ekraanil. ja need on ära toodud üksikasjalikult, nagu te teate. ma suuliselt tutvustan ainult lõpptulemusi muudatusettepanek kakskümmend neli tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa esimene osa tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa teine osa tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist tagasi lükatud. artikkel seitse vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, mis puudutab kaheksandat artiklit, tagasi lükatud artikkel kaheksa, esimene osa vastu võetud. artikkel kaheksa teine osa vastu võetud. artikkel üheksa esimene osa vastu võetud. artikkel üheksa teine osa vastu võetud samamoodi. nüüd artikkel üksteist esimene osa vastu võetud artikkel üksteist teine osa ka vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, artikkel kolmteist tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, artikkel kolmteist ka tagasi lükatud. artikkel kolmteist, esimene osa vastu võetud, teine osa ka vastu võetud. muudatusettepanek üks, artikkel seitseteist vastu võetud. muudatusettepanek neliteist pärast kahekümnendat artiklit tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kolm pärast artiklit kakskümmend vastu võetud, võetud, artikkel kakskümmend kolm ka vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis pärast artiklit kakskümmend kolm tagasi lükatud. artikkel kakskümmend kuus esimene osa vastu võetud artikkel kakskümmend kuus teine osa ka vastu võetud artikkel kakskümmend seitse, muudatusettepanek kaheksateist, vastu võetud. artikkel kolmkümmend, esimene osa, vastu võetud. artikkel kolmkümmend, teine osa, samamoodi vastu võetud nüüd artikkel kolmkümmend üks, muudatusettepanek kaks, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus pärast artiklit kolmkümmend kolm, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend seitse pärast artiklit kolmkümmend seitse tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist artiklile kolmkümmend kaheksa vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa tagasi lükatud. pärast seda artikkel nelikümmend üks, esimene osa vastu võetud, artikkel nelikümmend üks, teine osa ka vastu võetud edasi muudatusettepanek kolm D artiklile nelikümmend viis tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend artiklile nelikümmend üheksa tagasi lükatud. artikkel nelikümmend üheksa, esialgne tekst vastu võetud artikkel viiskümmend üks, muudatusettepanek kakskümmend üks, tagasi lükatud. artikkel viiskümmend seitse, muudatusettepanek neli, vastu võetud muudatusettepanek viis pärast põhjenduspunkti A tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus pärast põhjenduspunkti B samamoodi tagasi lükatud. Need olid siis hääletuse tulemused nüüd lähme edasi, aga ma tahaksin anda sõna äh, proua Hoolmeierile, kes soovis sõna resolutsiooni ettepaneku osas. ning äh, see on seotud ka Tšehhi võimaliku huvide konfliktiga. aitäh, head kolleegid. me hakkame hääletama nüüd resolutsiooni ettepaneku osas, mis puudutab Tšehhi Vabariigi peaministri tegevust, kuna on kuritarvitatud Euroopa Liidu rahastust, tegemist on võimaliku huvide konfliktiga, see hääletus on väga paljude inimeste töö tulemus ja me oleme näinud, et ei ole mingit toimivat viisi, kuidas võidelda huvide konflikti vastu Tšehhi Vabariigis, on väga suur mm, kontrolli puudus, ei ole selgeid pädevusi paika pandud ning kõige kõrgem järelevalveasutus nende tegevus on ka väga problemaatiline, surve, mida avaldatakse ametnikele, igal juhul selge sõnum on, et kui need huvide konfliktid leiavad kinnitust, siis tuleb see olukord kohe lahendada, seal on kolm võimalust, tuleb lõpetada äh, toetuste maksmine e, ja ei tohi langetada mingeid otsusi, mis võivad kuidagi edendada huvide konflikti, kui see ei ole võimalik, siis on tagajärjeks soovitus lahkuda ametist. ma soovin eraldi hääletust, et me saaksime saata selge sõnumi, et Euroopa Liidu rahastus peaks olema laiema avalikkuse huvides, mitte oligarhide huvides eraldi. suur tänu me võime siis minna nüüd kolmanda hääletusvooru juurde täna. kolmas hääletusvoor on avatud ja see kestab kuni üheksateist neljakümne viieni, kolmveerand kaheksani, lähtume samast menetlusest sama menetlus kui varasemate hääletusvoorude puhul, seega kolmas hääletusvoor on nüüd avatud, hääletada saate kuni üheksateist neljakümne viieni Brüsseli aja järgi ning kolmanda hääletusvooru tulemused tehakse teatavaks kakskümmend kaks viisteist. hääletus on avatud ja istungjärg on peatatud.